et äh, kõik äh, kuulaksid äh, suure austusega neid sõnu, mida ma tahaksin siin teile ette lugeda. nii et ma annan teile minut aega, et istuda oma kohtadele. Oh, sorry. No, no, I am. It's worse. It's worse about. suur tänu, head kolleegid. jätkame, palun. head kolleegid, palun vaikust saalis tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, vähe, äh, väga tõsistele intsidentidele, mis on juhtunud ja me tahame parlamendina äh, väljendada oma muret ja kaastunnet neile, kes on olnud nendest juhtumitest puudutatud, suur aitäh! head kolleegid, kolmekümnendal oktoobril reedel tohutu tulekahju oli ööklubis Bukarestis, kus väga paljud noored inimesed, teismelised Äh, olid kogunenud, kolmsada kuni nelisada inimest oli kohal, et kontserdil osaleda. Äh, tänaseks on surnud nelikümmend kuus inimest ja sada inimest on endiselt haiglas, mõned neist raskes seisundis. meie mõtted ja meie kaastunne on ohvrite äh, lähedaste ja sõpradega meil on valmistanud muret äh, ka äh, see uudis, et äh, Vene tsiviillennuk kukkus Siinais alla ning tappis kakssada kakskümmend neli inimest. jällegi meie kaastunne ohvrite peredele ja Vene rahvale. härra Negrescu, teil on sõna. kolleeg, doamna președinte, dragi colegi, am luat cuvântul pentru că lugupeetud äh, president, võtan sõna, kuna mina olin see, kes palus, et end äh, koos teie, koos teiste Rumeenia saadikutega tähista- või avaldaks aud nendele inimestele, kes äh, kolmekümnenda oktoobri tulekahjus hukkusid Bukarestis. see puudutas noori nagu mina, paljud neist võitlevad tänaseni oma elu eest ja teie sõnum on solidaarsuse avaldus Rumeenia rahvale väga keerulisel ajal. soovin tänada kõiki liikmesriike, kes on oma abi osutanud meile sellel keerulisel hetkel, aitäh!